okay,. I... kallid kolleegid, kas ma siis võiksin alustada tänase pärastlõunase koosolekuga, meil on kaks päevakorrapunkti. enne kui me alustame koordinaatorite koosolekuga, esimene on presentatsioon TNT finantseerimisinstrumentide tutvustamine. meil on härra Hübner Essen siin Hollandist ja härra Robert Payne, kes esindab IDS-i Leedsist Suurbritanniast ehk siis Suurbritannia mägede teisel poolel. Nemad tutvustavad meile täna härrased, kui ma võiksin paluda, et te kümne minutiga kumbki hakkama saaksite, see oleks väga tore, siis mõlemad härrased saaksid ähm,, härrastele saaks esitada ka küsimusi, mis oleks väga-väga tore ah,, üks presentatsioon, väga hea, siis te saate tõesti kakskümmend minutit kasutada. niisiis, TNT finants- eh,, finantseerimisinstrumentide uurimus. aitäh, härra esimees, suur aitäh, et te meid siia kutsusite, et meil on võimalus tutvustada seda presentatsiooni, mis puudutab Euroopa Liidu transpordi infrastruktuuri finantseerimist. tegime selle see Delftis kahe partneriga, kes on täna siin ka kohal. IDS Leeds ja Tepr, mõlemad on siis Suurbritanniast. selle uurimise peamine eesmärk oli anda ülevaade finantseerimisinstrumentidest, finantseerimisallikatest, mis on Euroopa infrastruktuuril, keskendudes eri, eraldi siis TNT võrgustikele. kogu infrastruktuuri maksavad ju kinni kas kasutajad või maksumaksja, kuid selles uuringus me loomulikult läksime kaugemale, vaadates, mis selle taga on. me tegelesime ka sellega seotud muude probleemidega, erinevate finantsinstrumentide strateegilist kokkulangevust, kokkusobivust ja teemadega ka, mis puudutab administratiivset suutlikkust loomulikult hindasime ka erinevaid valikuvõimalusi komisjoni viimase aja ettepanekutes. TNT juhis, juhiseid, juhendmaterjale ja kõiki teisi ettepanekuid, mis on selle TNT võrgustiku finantseerimisega seotud. esitasime ka omapoolsed soovitused poliitikaks või strateegilised soovitused ja seda, nagu öeldud, sellega tegelevad kolm konsultanti. TNT poliitika on võtmeelement Euroopa Liidu transpordipoliitikas juba mitukümmend aastat. ja minu meelest on hea meenutada selle poliitika peamisi eesmärke. Nad on vägagi seotud siseturuga selleks, et parandada erinevate liikmesmaade ligipääsetavust nii reisijatele kui kauba, kaupadele ja viimasel ajal, see on ka muutunud silmatorkavamaks, on olemas eesmärgid ka kliimamuutusega seoses loomulikult ka majanduslik, sotsiaalne, territoriaalne ühtekuuluvus on olulised aspektid TNT poliitikast. ning minu arvates on oluline rõhutada ka seda, et tema eesmärk, tema, tema siht on tegelikult anna, anda euroopalikku lisaväärtust. TNT definitsioon, see tähendab kõiki peamisi äh, kaugveosüsteeme kaubale ja inimestele, katab ta kõiki transpordiviise ja Euroopa Liidu panus sellesse infrastruktuuri praeguses finantsperioodis on see viiskümmend kaks miljardit eurot. see on märkimisväärne rahasumma ja siia ei ole arvestatud EIB poolset panust. siin olen andnud ülevaate TNT kuludest ja Euroopa Liidu poolsest finantseeringust praeguses finantseerimisperioodis ja eelmises ning näete, et numbrid muudkui kasvavad. Need, see viiskümmend kaks, mis ma ära mainisin, on teises tulbas nii et see kokkuvõttes on see finantseering, mis tuleb otse Euroopa Liidust, on ka EIB laenud ähm, ja garantiid, mis kokkuvõttes oli nelikümmend üks miljon eh,, miljardit kaks tuhat kuni kaks tuhat kuus, see kasvas viiekümne kolme miljardini. see on kõige vihmane hinnang, mis meil praeguse finantseerimisperioodi kohta on. Te näete selle slaidi üleala osast ka, et kogu finantseerimise kulu TNT puhul aja jooksul kasvab kolmesajalt miljardilt aastal kaks tuhat kuni kaks tuhat kuus kolmesaja üheksakümneni praeguses finantseerimisperioodis ja selleks, et jõuda valge raamatu eesmärkideni, vajab jär-, vajatakse järgmise finantseerimisperioodi jooksul viissada nelikümmend miljardit eurot see on märkimisväärne kasv, me oleme ära näidanud ka, kuidas see jaguneb viieteistkümne liikmesmaa vahel, ei uute liikmesmaade, Euroopa Liidu kaheteistkümne uue liikmesmaa vahel ja te näete, et valdav osa sellest kulutatakse endiselt viieteistkümne liikmelises Euroopa Liidus ja mõlemad need summad ka kasvavad. siin on detailsemat informatsiooni saate seda kõike lugeda ka erinevatest raportitest. Te näete, et NT programm ise on palju-palju väiksem, ehk siis kaheksa miljardit, mis on ERDF-ist ja CF-ist saada. Need kaks kokku annavad rohkem kui kaheksakümmend miljardit, aga need ei lähe kõik TNT-sse siia äh, tulevad ka osad teised transpordi infrastruktuuri projektid. ehk see, mis TNT kasutada saab, on umbes nelikümmend neli miljardit. EIB osa on isegi suurem, viiskümmend kolm miljardit. siin on ka olulised erinevad, erinevates eh, finantseerimismäärades, mõni, mõningatel puhtutudel on see maksimaalne ja seal võib ne osalus, nende osalusmäär olla oluliselt väiksem. sama informatsioon joonistena puudutab siin seega seda, mida katavad liikmesmaad. vasakul pool te näete ehk sellest kogu kolmesaja üheksakümnest miljardist umbes kolm neljandikku katavad muud allikad ehk siis investeeringud investe-, investoritelt riikide valitsustelt, regionaalsetelt valitsustelt ja laenud. neliteist protsenti tuleb EIB-lt, ülejäänud NT-st ja Ühtsusfondist ja ERDF-ist. paremal pool te näete, kuidas jaotunud, jaotuvad prioriteetsed projektid praeguse finantseerimisprojekti peamised projektid ja ülejäänud TNT osad Te näete, et NT projekt ise keskendub prioriteetsetele projektidele, samas kui teiste finantseerimisinstrumentide puhul on jaotus prioriteetsete ja mitteprioriteetsete projektide vahel üsna teistsugune. siin ülevaade sellest, millele kulutatakse erinevaid transpordiliike arvestades. siin te näete et raudteedele ja maanteedele kulutatav raha on pea samas suurusjärgus, raudteedele läheb natuke rohkem, oluliselt vähem läheb multimodaalsele transpordile või siseveetranspordile. see slaid on ka selle poolest huvitav, et NT programmi kohaselt läheb lõviosa raudteele ja äh, siseveekogudele, samal ajal Ühtsusfond ja RDF äh, nende osa maanteetranspordis ja multimodaalses transpordis on palju suurem. siin on palju detailsemad andmed selle kohta, kuidas Ühtsusfondi ja RDF-i raha kulutatakse praeguses finantsperioodis, see kajastab ka andmeid aastast kaks tuhat kümme, see on siis septembrist kaks tuhat kümme. siit slaidilt näete ka ära, et siin on teatud erinevusi selles suhtes mis on juba heaks kiidetud ja mis on eraldatud konkreetsetele projektidele. ainult osa sellest on eraldatud konkreetsete projektide peale juba välja ja maanteedele ja riiklikele maanteedele on see osa palju suurem kui raudteedele ja teistele kategooriatele. et anda teile mingisugune ettekujutus sellest, kuidas see asi töötab äh, kui me võtame konkreetsete TNT projektide finantseerimist, võtsime näidisprojektid, kuus tükki nendest äh, on Prantsusmaal, kokku andsid need seitse koma kaheksa miljonit eurot. Te näete siin nimekirjas, et finantseerimisallikaid on mitu, ERF, RFF ehk siis see on põhimõtteliselt äh, ro-, äh, Prantsuse raudtee haldaja, siis ähm, Prantsuse riigi eraldised kommertspankade laenud, mis on garanteeritud Prantsuse riigi poolt ja näete siin, et see on üsna keeruline, kasutatakse mitmesuguseid instrumente taoliste juhtumite puhul. eelseisva finantseerimisperioodi jaoks te näete, et siin on erinevad numbrid, praeguses on kaheksa miljardit, miljardit TNT programmile selle vahetab välja Connecting Europe Facility ja sellele eraldatakse kolmkümmend üks koma seitse miljardit eurot, see on oluliselt suurem kui TNT programm. tuleks rõhutada, et kümme miljardit sellest kolmekümne ühe koma seitsmest on raha, mis tuleb ühtsusfondist ning üleüldine hinnang ühtsusfondist ehk siis Ühtsusfond ja RDF kokku on nelikümmend üks miljardit ja see eeldab, et see osa, mis läheb TNT-le, on sama suur kui praeguse finantseerimisperioodi puhul. niisiis, kui te need kaks tükki kokku panete, siis me saame kolmkümmend üks pluss kolmkümmend üks, sest see nelikümmend üks, sellest tuleks see kümme juba maha võtta. koos on nad siis peaaegu kuuskümmend kolm miljardit eurot. EIB puhul ei ole asjad veel selged, see on nõudlusest olenev, niisiis pole päris selge, kui palju raha sealtpoolt tulemas on. komisjonipoolses ettepanekus on üks oluline element ja see on projekti võlakirjad. ma ei tahaks liiga detailidesse siin minna aga minu meelest on oluline seda lühidalt mainida. projekti võlakirjad on need, mis peaksid parandama projekti krediidireitingut selleks, et meelitada ligi erainvestoreid. see on põhiline idee siin. E siis garantiide ostmine selleks, et teatud riske vähendada ja riskid kantakse EIB-le. selle garantiiga võib öelda, et tekib siin kordaja ehk iga miljon mis kulutatakse projekti võlakirjadele, eeldatakse, et see toob ligi teisi investoreid ja kordaja, mis väidetavalt siin mängu tuleb, on viisteist kuni kakskümmend, see tähendab, et iga miljoni kohta, mis projektile kulutatakse, tuuakse sisse viisteist kuni kakskümmend miljonit erainvestorite kapitali. peamised argumendid taolise instrumendi koostamisel on arvestada turu ärakukkumisega või, või turu mittetoimimisega, millele me see, selge, me ei saanud küll selget vastust sellele, millisest turu, turuveost me võiksime siin rääkida. konkreetset vastust me ei saanud küll. kas eh, tõrksus riske võtta on võib-olla kõige olulisem, see oli see, millega meie tahtsime või oskasime arvestada, aga konkreetset vastut me ei saanud. pilootfaas kaks tuhat kaksteist, kaks tuhat kolmteist, maksimaalselt siis kakssada kakskümmend miljonit. ja see võiks olla ka omaette aspekt järgmises finantseerimisperioodis. siin on loomulikult ka PPP-de küsimus äh,, public-private partnerships teeme kiire hinnangu ka selle kohta, kuidas seda siiamaani TNT projektides kasutatud on, millised on kogemused PPP ehitistega. minu kolleeg Rob Payne on peamine, põhiline spetsialist, kui teil on küsimusi, siis tema vastab kõigile neile. see on üsna kasulik, aga ainult siis, kui seda rakendatakse korrektselt ja kui seda toetab ka hea äh, riigihangete äh,, riigihangete nõustamine. riskantne võib see samuti olla sõltuvalt siis sellest, mis PPP tüüp valitakse, aga kui see sõltub kättesaadavusest ja või äh, tulemusega seotud meha-, äh, maksemehhanismidest, siis see võib olla suhteliselt riskantne. ja PPP-sid ei tohiks iialgi kasutada, kui eesmärgiks on ainult see, et projekti bilansist välja saada läheme edasi ettepanekute juurde ja sellele, kuidas meie tehtud analüüs nendest ettepanekutest tulenes. TNT poliitika ülevaate järeldused, see ülevaade tehti siis kaks tuhat üheksa, kaks tuhat kümme, ja järeldused on siis sellised, et pea, paljud prioriteetsed projektid on graafikust maas ja üks asi, mida see puudutab, on siis ebapiisav projektide finantseerimine ülevaate analüüs tõi välja ka selle, et rohkem tähelepanu tuleb anda piiriülestele, piiriülestele ühendustele. TNT on nagu halvasti ühendatud riiklike projektide lapitekk. ehk asju tuleb tõsiselt paremaks muuta, et see lapitekist saaks siiski üks konkreetne töötav võrgustik. interoperatiivsus ehk siis vastastikku erinevate Ähm, vastastikku sobivad võrgud on tõsine teema ja erinevate transpordiliikide integreerimine samuti. kuidas need ettepanekud puudutavad analüüsist äh, üles kerkinud teemasid? see lapitekk, see ei puuduta mitte enam prioriteetseid projekte, vaid äh, põhivõrku. see on peamine eesmärk, mida arendada tuleb see on meie arvates väga oluline erinevus erinevate poliitikatega võrreldes. eraldatud on kümme miljardit ühtlusfond, ühtlusfondist Connecting Europe äh, Facility'le. me saime aru ka, et sellega pannakse ka suurem prioriteet põhivõrgule. TNT programmi eelarve ehk siis CEF-i eelarve on oluliselt kasvanud projekti võlakirjade algatus, seda tuleks näha võimalusena tekitada rohkem raha, mida saaks investeerida võrkudesse ja lõppude lõpuks on ka siis tekkinud strateegiline äh,, strateegiline ühtlustamine, see on ka, see on oluliselt paremaks läinud võrreldes varasemaga. selle teema juurde tulen hiljem tagasi. kui te me, kui me vaatame seda strateegilist ühtlustamist selle finantseerimisinstrumendi puhul, siis te näete, et eesmärgid ja prioriteedid on nüüd palju paremini omavahel kooskõlas, nagu näiteks piiriülesus, interoperatiivsus. Need on palju selgemini ettepanekutes välja toodud. ka ta on, äh, ta on ka konverteeritud erinevates, erinevatesse instrumentidesse, nagu näiteks see kümne miljoni eraldamine äh, Äh, ühtsusfondist CEF-ile, äh, kaasfinantseerimise määr on kasvanud kümme protsenti äh, kliima- ja piiriüleste projektide jaoks ja ühtsuspoliitika puhul siin mainitakse ka, et siin saavad olema eksante tingimused paigas projektide jaoks. aga meile tundub, et kui vaatame kogu seda ettepanekut, siis puuduvaks elemendiks on see, et uue TNT ettepaneku äh, eeldatav panus, kuidas vähendada süsinikukasutust ja kuidas modaalset äh, jaotust paika panna, need ei ole sugugi mitte selged. ja meiepoolne ettepanek peaks siin asja parandama. järgmiseks elemendiks on operatiivtöö ühtlustamine, kokkusobitamine Ehm, modaalne fookus erinevatele ehm, transpordiliikidele on väga-väga erinev. Te näete, et NT programm saadab peamise hulga raha raudteele ja veeteedele, samal ajal ehm, maanteed saavad mingisuguse osa ainult programmidest. kui te vaatate ka ERDF-i ja Ühtsusfondi peamisi eesmärke, sisse on mõistetav, sest ED, e ERDF-i ja Ühtsusfondi eesmärk on teine kui TNT programmide oma või selle Connecting Europe Facility'l. samas, kui te võrdlete kulututes, kulutuste tegemist transpordivalge raamatu eesmärkidega, siis siin on muidugi risk selles, et kui te praegu kulutate väga palju raha äh, maanteetranspordile, siis te ka sellesse kinni jääte ja ma kardan, et sellega võivad äh, Valge Raamatu ambitsioonikad eesmärgid ohtu sattuda. strateegiliste prioriteetide mat-, äh, realiseerumine on samuti väga-väga oluline. meil näiteks on kri-, äh, kriteerium, et kaasfinantseerimise määr võiks olla kümme protsenti kõrgem, kui tegemist on piiriüleste või kliimaeesmärkidega projektidega, mis see tähendab? kurat istub detailides ehk detailid on need, mis äh, võivad vankri kraave ajada, seetõttu on väga-väga oluline nende teemadega tegeleda. peamised väljakutsed administratiivse võimekuse puhul. projektide ettevalmistamine, projektide täpsustamine, tihti on need üsna nõrgad. oli samuti keeruline koordineerida ähm, dotatsioonide taotlusi võistupakkumise protsessiga, eriti PPP puhul. see on lihtsalt liiga keeruline, liiga kompleksne. ja sellega saab äh, tulla toime, kui me paneme paika ex-ante tingimused partnerluslepingute puhul, samuti kasutada enam EPEC-it ja Jaspersit nende probleemide lahendamiseks. ning vajame suuremat koordinatsiooni Jaspersi ja äh, keskusest juhitud fondide vahelt. veel paar asja, mis me leidsime analüüsist. ja nimelt kogu poliitika tõhusus sõltub detailidest, kui peamine suht-, suund on serge, selge ja ähm, asjad mõistetavalt arusaadavad, siis on väga oluline saada detailid paiga, paika. raamistiku paikapanemine on vajalik, aga sellest ei piisa. teised tingimused on ähm, erinevad seadusandlikud dokumendid, mis tulevad äh, ISIL-t, partnerluslepingud, milles lepitakse kokku liikmesmaadega ja samamoodi projektide valimine. kui me vaatame millise, milline on poliitika peamine eesmärk, siis majanduslikud ja keskkonnakaitsealased eesmärgid on väga selged. aga kui vaatame seda, kuidas hinnatakse nende mõju praeguste TNT projektide puhul, siis see tihti väga nii äh,, nii väga selge ei ole. mõnikord võib kahtluse alla saada, kas, seada ka selle, kui oluline äh, Äh, on majanduslik mõju ja kas majanduslikku ja keskkonnamõju üldse hinnatakse, seda kindlasti saab paremaks teha. kuidas see võimalik oleks, on vaja rangemaid nõudeid liikluse modelleerimisel, samuti selles, kuidas hinnatakse mõju kliimale. siin on erinevad metoodikad, kuidas hinnata mõju, TEN-T äh, projektide mõju kliimale. kulude-tulude analüüs, selge metoodika, ühtne metoodika, millega hinnatakse kulusid ja projektidest saadavat tulu. see on kindlasti asi, mida saab paremaks teha. ja ka see, kuidas neid asju realiseeritakse, äh, sõltumatud organid peaksid seda hindama ja me usume, et sellest oleks väga palju abi. taolisi instrumente peaks saama kasutada selleks, et äh, anda, äh, selleks, et prioriteete üldse paika panna siin on loomulikult seosed ka teiste poliitikatega, näiteks kasutajate poolt makstavad tasud, ähm, kuidas finantseeritakse, praegusel hetkel on kaks seost. ühest küljest kasutamistasud võivad mängida oma rolli infrastruktuuri ehitamise finantseerimisel, kui meil on infrastruktuuri tasu, siis seegi võib aidata erainvestoreid ligi meelitada. aga kui vaatate seda, kuidas sellega praegu tegeldakse, eriti Ühtlusfondi poolt, siis kasutajatasud, neid eriti ei soodustata, need summad arvestatakse projektist maha ja neid ei ole nagu üldse kasutatavad. samal ajal kasutajapoolsed tasud on kohustuslikud, siis see natukene soodustab ka äh, maanteeprojekte jättes raudteeprojektid natukene kõrvale, sest raudteeprojektide puhul on kasutustasud kohustuslikud. kui me nüüd erinevaid poliitikaid kokku tahame panna, siis saate ka aru, et prioriteetide loomine, erinevate projektide tähtsuse järjekorra seadmine on seotud ka kasutajatasudega ja väliskulude internaliseerimisega. see loomulikult on hädavajalik selleks, et saada Euroopa Liidu poolset finantseerimist. siin on väga palju võimalusi selleks, et tugevdada seost poliitiliste eesmärkidega ja sihtidega kerkib üles ka innovatiivsete finantseerimisinstrumentide kasutamine ja PPP-de küsimus. meie analüüsis jõudsime järeldusele, et see kindlasti aitab vähendada finantseerimisauku ja vähendada lõppkoormust avalikule sektorile. samas võiks see kasu saada erainvestorite finantsdistsipliinist meie arvates innovatiivsete finantseerimisinstrumentide uurimine, konsolideerimine, streamlining, standardiseerimine Need on kõik vajalikud. ja me püüdsime koostada põhjalikku ülevaadet sellest oma raportis, aga see on üsna keeruline teema ja meie arvates liiga paljude innovatiivsete instrumentide kasutamine muudab asja liiga keeruliseks ja ei ole meile abiks. ja lõpuks Ähm, vähem innovatiivne on siis projekti võlakirjad. me peaksime lihtsalt vaat-, äh, ei ole päris selge, millist eesmärki taolised instrumendid püüavad saavutada ja seetõttu ei ole võimalik hinnata ka nende vajalikkust ja olulisust. ja lõppude lõpuks, kui me vaatame seda ettepanekute kompleksi, siis meil tekib tunne, et see keskendub põhivõrgu valmis saamisele, see on väga, see ongi vastavuses valge raamatuga, samal ajal meile tundub, et siin on terve hulk riske, mis ei lahenda praegusi probleeme, nagu näiteks finantseerimisega seotud probleeme ei pruugi leida täielikku lahendust. me kõik teame, et meil on majanduskriis ja sellest vaatenurgast ei ole see loomulikult kuigi suureks abiks. meile tundub, et on päris oluline kaaluda seda ja mõelda ka alternatiivsete stsenaariumite peale. mis siis, kui stsenaariumite peale, mis siis, kui ei tule, ei tu-, ei, ei tule seda raha peale, mida vaja on, mis, ja meile tundub, et taolistel juhtudel on vaja selget pingejärjestust, kui raha piisavalt ei ole, siis tuleb teha valikuid. küsimus on selles, millisel alusel neid valikuid tehakse ja meile tundub, et seda tüüpi probleeme ei ole piisavalt uuritud, sellega ei ole piisavalt tegeldud ja siin tuleb lihtsalt hinnata, millised instrumendid on meie jaoks kõige valulisemad. keskenduda rohkem kasutaja tasudele ja ITS-ile, see võib lahendada ka finantseerimisprobleemi, meile tundub ka, et seda tüüpi instrumendid, eriti mis puudutab kulutulu analüüsi, võiks aidata ka õigustada seda, et riigi raha siin kulutatakse ja lõppude lõpuks see võib aidata tagada ka seda, et tehtud investeeringud tegelikult äh, annavad oma panuse äh, valitud projektidesse, dekarboniseerimisse ja, ja aitavad saavutada majanduslikke eesmärke. see on ülilühikene ja väga kiire ülevaade sellest projektist ja tänan väga teid tähelepanu eest! Much, suur tänu. ja eh, kahjuks kulus meil kakskümmend viis minutit selle ettekande kuulamise peale. ja siis nüüd kõnelejatel on tänu sellele kõikidel kaks minutit sõnaaega. alustame härra Grossist Rahvaparteist tänan esimees, teen väga lühidalt, äh, sellepärast et ka kolleegidel on küsimusi ja märkusi. kõigepealt suur tänu selle info eest, mis te meile andsite ja tahaksin piirduda kolme lihtsa küsimusega. esiteks, me jõuame nüüd äh, oma projekti võlakirjadega pilootfaasi, mis avaldab äh, omakorda väga tugevat mõju üle-euroopaliste äh, võrgustike äh, rahastamisele. kas teie arvates ei ole vastuolu projektide küpsuse vahel, mis tihtipeale on seotud äh, rahastamisvõimalustega ühelt poolt ja meie transpordi valge raamatu eesmärkidega teiselt poolt, ükskõik, kas me räägime majandus, sotsiaal- või keskkonna aspektidest. ja teiseks minevikus äh, on meil olnud eriarvamusi rahastamisvahendite osas. kas see, mida praegu välja pakutakse, on äh, teie arvates äh, liikmesriikide finantsolukorda arvesse võttev? ma rääkisin konkreetselt teadaolevates raskustes äh, olevatest riikidest nagu näiteks Kreeka ja muud, vaid mõtlen siin üleüldse kõiki riike. ja kolmandaks, uued vahendid, näiteks projektivõlakirjad. kuidas teie arvates suhtuvad uued vanematesse? kas äh, uued vahendid lahendavad ära need äh, nõrgad kohad, äh, mis teil on minevikus silma torganud või on siin äh, tegemist äh, mingi muu lahendusega? jah, tõepoolest nüüd äh, härra äh, äh, El Kadroi, tõepoolest ma tahan ka teid tänada teie ettekande eest, aga mida üldse tähendab TNT, see ei ole päris selge kas tõepoolest me saavutame need eesmärgid, mis meil on seatud, aga teisest küljest jälle tähendab see seda, et tehnilised eeltingimused näiteks e, osalemiseks, selleks, et üldse subsiidiume saada tähendab, on võimalik saada raha, kui sa lood suurema tõhususe või suurema tehnilise koostoi-, koosvõime. ja niimoodi on võimalik ka kasumlikkust suurendada. kas see oli sisse programmeeritud teie uurimistöösse? oli täitsa huvitav vaadata, kuidas me võime saavutada hoopis muid Eh, eesmärke järgides neid suuniseid, näiteks eh, kuidas eh, internaliseerida väliskulusid. praegusel hetkel on väga raske eelarve olukord viissada miljardit eurot. kas te olete vaadanud ka, kuidas teistes valdkondades äh, Eh, on asjad, mis võiksid takistada meie valdkonda, näiteks eh, finantssektor ja nii edasi, sest praegusel hetkel finantsinstitutsioonid on väga ettevaatlikud. mis te arvate, milline mõju on niisugusel asjal projekti võlakirjadel? ja te ütlesite täiesti õigesti, et meil on vaja paremat koordineerimist erinevate eesmärkide vahel erinevate Euroopa toetusmehhanismide vahel, aga kas te võiksite anda meile mõned soovitused selles osas, kuidas me saaksime eh, kasutada ära EIB eh, just nimelt selles valdkonnas, sest siin on ju ka asi seotud tingimuslikkusega Eh, härra Peiker, ka mina tahaksin tänada teid väga põhjaliku aruande eest. siin on väga palju mõtteainet, aga nüüd ka mõned küsimused eh, asi on ju selge, et kui me vaatame investeeringuid, mida meil praegusel hetkel vaja on, siis on selge, et me ei saa finantseerida eh, seda kõike omast taskust, meil on vaja uuenduslikke vahendeid. uuendus on hädavajalik, uuendus on väga soovitav. kas need uuenduslikud ettepanekud, mis praegusel laeval la,, hetkel laual on, kas nad on piisavad, kas see hõlmab eh, piisavalt erasektorit? finantsmehhanismid mm, on võib-olla olemas mida saab kasutada. aga kas on veel mingeid finantsmehhanisme, mis võiksid olla meie jaoks huvitavad ja kasulikud projektide rahastamisel? ja siis üks üldisem küsimus me teame, et praegusel hetkel on eh, rahaasjad üsna keerulised praegu eh, üle-euroopaliselt eh, pannakse mitmesuguseid eh, reegleid finantssektorile ja need on heaks kiidetud ka Euroopa Parlamendi poolt, need mõjutavad ka pensionifonde. mida teie arvate, milline on niisuguste piirangute mõju kapitalimahukatele projektidele nagu need, millest me praegu räägime? enamus äh, projekti võlakirjad edust sõltub nende võlakirjade reitingust. ja kui nüüd äh, krediidireitingu agentuurid äh, mängivad oma mängu edasi, siis milline on teie B-plaan? sest et see tegelikult viib meid, ähm, viib meid ähm, halduskuludeni, mis Averuse puhul on olulised, see viib meid äh, muude probleemideni. härra Van Dalen, suur tänu ettekande eest ja nüüd ka selged küsimused. Äh, projekti võlakirjad kõigepealt Teie rääkisite kordusefektist. Teie rääkisite eh, kordusastmest viisteist kuni kakskümmend. kust see tuleb? võib-olla te eh, selgitate meile. siis teiseks, eh, averus. mina isiklikult leian et on üsna raske endale ette kujutada, tegelikult isegi ma ei suuda meenutada ühtegi, eh, ühtegi ehm, eh, sellist edukat averusprojekti. on küll kohtuasjad ja üsna kuumad kohtuasjad, aga kas te võiksite meile eh, tuua mõne näite, mõne suurepärase illustratsiooni sellest, kuidas antud süsteem on töötanud võib-olla mul jäi midagi kahe silma vahele. aga minu arvates on siin mõtteainet kahes valdkonnas. kõigepealt prioriteetsed projektid, prioriteetsed projektid raudteel. aga igatahes minule jääb selline mulje, et projektid on küll alu, alanud, aga tegelikult nende jaoks ei ole rahastust ja see on minu jaoks küll ebaloogiline asi. võib-olla te saaksite seda teemat natuke valgustada. E, ja nüüd härra Kraamer, palun, te jäite mul enne kahe silma vahele. me leppisime kokku et väliskulud kõikides transpordiliikides muudetakse sisekuludeks ja kas te olete kokku arvutanud, kui kalliks need projektid siis lähevad, me loomulikult äh, saame lisandväärtust projektidest, aga peame tegema järeldused ka rahastamise valdkonnas. ja teiseks, kas äh, uus ehitiste projekte olete võrrelnud ka olemasolevate teede parendamisega? näiteks äh, meil oli Hamburgi-Berliini vaheline lõik, mida uuendati ja siis meil oli äh, Kölni ja teise linna vaheline lõik, mis ehitati täiesti uuesti. ja need äh, kulud äh, ja aeg loomulikult olid täiesti erinevad nende projektide puhul ja kui nüüd vaadata suurprojekte, piiriüleseid projekte, siis ma tahaksin teada, et kui palju raha läks äh, piiriülestesse projektidesse kas, kas äh, viis protsenti või üks protsent äh, või kas tegelikult läks osa rahast ka riigisisestele projektidele, mis kuidagi piiriülese ühenduse ettekäändel said rahastamist Euroopa Liidult. seda oleks huvitav teada saada. ja samuti ma tahaksin teada, kas on äh, võrreldud äh, Brenner baasis äh, tunneli ja, ja Rail Balticat esimene maksis kümme miljardit, teine kolm miljardit, kas on võrreldud ka nende projektide äh, kulutõhusust ja kas on äh, arvestatud ka maksusid ja lõivusid sisse mm, ja lõpetuseks äh, averus, riskantsed tehingud äh, averusega niikuinii ei toimi ja miks riigid loobuvad siis headest projektidest miks antakse paljud projektid täielikult erakätes, olgugi et lõpuks makstakse kõrgemaid intresse, ma ei saa sellest aru minu katse kõikidel kaheks minutiks eh, sõna anda on täiesti läbi kukkunud. härra Kantšan. suur tänu. mulle tundub, et meil on vaja selgust. kõik on eh, väga kitsalt vaadatud, kõikidele asjadele vaadatakse väga kitsalt ja kui me väga kitsalt asju käsitleme, siis me lõpuks jääme silmitsi eh, läbilaske probleemiga. nüüd pikaajaline finantseerimine, see on teine aspekt aga mida teha niisugusest olukorrast, kui meil on erinevate eh, võimaluste kogum, segu, kui näiteks tekib eh, see võimendusefekt, eh, raha kulutatakse teatud viisil ja raha on ära kulutatud, teda ei saa enam tagasi mingisuguseks teiseks eesmärgiks. sellepärast kas me ei peaks mõtlema niimoodi, et äh, infrastruktuuri jaoks äh, on olemas äh, mingid stipendiumid, toetused, aga raha on võib-olla juba muu, muul moel ära kasutatud. kas me saame kasutada infrastruktuuri kasutamiseks oma vahendeid? kas see on vale või tuleb seda vaadata kuidagi teistmoodi? kui Äh, Euroopa Liidul on raha kõige selle jaoks, siis asjad muutuvad ja muutub ka projekti võlakirjade mõte. mõnes olukorras on meil liiga palju raha. ja siis äh, võib-olla me peame pöörduma äh, rahastamise poole Euroopa Liidu tasemel, just nimelt seda on vaja selgitada projekti võlakirjade osas. suur tänu. proua Tikau, mul on lühike küsimus. ma tahaksin küsida autorite käest, kas nad on mõelnud, millised on liikmesriikide poolt vastu võetud fiskaal konsolideerumismeetmete mõju. mõelgem järgmistele perioodidele, see kindlasti mõjutab TNT peri- eh,, finantseerimist. Lichtenberger, palun. suur tänu. mul on ka uurimuse autoritele mõned küsimused huvitavad küsimused. põhiküsimus on järgmine. suurprojektidega kaasneb enamasti sajaprotsendine kulude ületamine, vähemalt nelikümmend protsenti kuni sada protsenti. kuidas äh, see kõik mõjutab äh, rahastamist, tegemist on ju väga kriitilise küsimusega. lõppkokkuvõttes äh, on siis äh, liikmesriik äh, silmitsi terve hunniku maksmata arvetega, kui nüüd asja drastiliselt kirjeldada. või siis äh, makstakse ka Euroopa rahadega kinni need nelikümmend protsenti ülekulusid, olgugi et äh, avalik sektor oleks võinud äh, hanget korraldades, hanget korralikult korraldades seda kõike vältida. ja teiseks, äh, keskkonna ja kliimamõjusid tihtipeale projektides ei arvestata piisavalt. Äh, näiteks kui nüüd siin räägitakse teatud lõikude ehitamisest äh, teatud tunneliteni, eriti Saksamaa, Itaalia vahel, siis see, see on kõige ebarealistlikum, me ei ole suutnud ehitada neid ühendusi isegi tunneliteni Šveitsis paljud uued äh, liikmesriigid nüüd äh, kardavad, et äh, nende poolt ära kulutamata raha või teatud mura suundub hoopis Lääne-Euroopa projektidesse ja sellega on seotud loomulikult hirmud, meiega meil tuleb tegeleda. suur osa praegustest projektidest toimub vanades liikmesriikides, mitte uutes ja kas on võimalik üldse see probleem kõrvaldada. ja lõpetuseks, meil on probleeme siin äh, sõnastusega, me räägime innovatiivsest rahastamisest. on otsuseid, äh, kus äh, see innovatiivne rahastamine on suhteliselt no selline lonkav sõnastus, mis tegelikult tähendab korruptsiooni härra Kumutsakos, palun. suur tänu, suur tänu, esimees, ma tänan ka neid inimesi, kes viisid läbi selle uurimise. tegu on huvitava teemaga. aga siin kirjeldatakse olukorda, mis on äärmiselt keeruline finantssüsteem on väga keeruline, finants, rahastamissüsteem on keeruline ja sellepärast on minu küsimus just nimelt mm, projekti eh, võlakirjade kohta, aga seda on juba küsitud. minu üldine küsimus puudutab finantseerimissüsteemi keerukust. kus te arvate, olevat probleemid, mis on probleemid ja milliseid praktilisi eh, parandusi on võimalik süsteemis teha, et süsteem oleks loogilisem eh, ja tõhusam. aitäh. Eh, proua Maisner. suur tänu ja kahte minutit mul ei olegi vaja, kaks konkreetset küsimust. esiteks kakssada kolmkümmend miljonit oli see Euroopa raha, mida tuli investeerida, et äh, kasutada projekti võlakirju ja kui nüüd mainiti, et kümme miljonit on kuskile kadunud, siis ma tahaksin teada, kuhu need on jäänud ja projekti võlakirjad äh, tihtipeale tähendavad äh, siis seda, et me soovime äh, saada lisarahastajaid, äh, näiteks äh, kindlustusfirmasid, äh, kes teie arvates võiksid olla need lisarahastajad? ja kolmandaks, te märkisite täiesti õigusega, et seni on paljud prioriteetsed projektid jäänud ajaplaanist maha ja selleks me viisimegi sisse selle klausli, et kasuta või kaota, et need, kes õigeaegselt ei kasuta raha ära, need kaotavad selle kas äh, mõningate projektide puhul tekib olukord, kus seda klauslit ei saa rakendada, kuna muidu äh, kogu projekt äh, põhimõtteliselt muutub ebatõhusaks täna? <clears throat> Euh, härra Riki, suur tänu. ma olen nõus, et me peame raha korralikult eraldama. teema on keeruline ja peab otsustama, millised on prioriteedid, milliseid eh, prioriteet, millised on näiteks prioriteedid keskse võrgu osas, millised on eh, olulised eh, keskkonna seisukohast ja nii edasi. rahastamine on väga oluline mis puudutab eh, raha, mis tuleb Euroopast, nii et kuida me siis, kuidas me siis otsustame, eh, kuidas me siis valime eh, ülemineku siis konkurentsivõime lähenemise vahel, sest et tegelikult on tegemist kahekümne seitsme riigiga, kahekümne seitsme süsteemiga ja kuidas siis jagada neid olemasolevaid rahasid, mis on ette määratud toetused, mis on teised finantsinstrumendid. kui mm, ähm, liikmesriik, millal liikmesriik on siis äh, abikõlbulik äh, kui liikmesriik on eh, kõlbulik mingisugusele eh, rahastamisviisile, siis kuidas me jälle teeme liikmesriikide vahel seda vahet, kuidas me valime neid välja? ja siis see Connecting Europe Facility. millised on kriteeriumid, mida me kasutame selle puhul? ja lõpuks Eh, kuidas arvestada siis keskse eh, võrgu huvidega, kuidas arvestada siis kohalikku regionaalset võrku just nimelt eh, ühtekuuluvusfondi raames? nüüd ma palun teid, et esitaksite ainult ühe küsimuse, sest muidu need küsimused ei lõppe kunagi ära, aga minu küsimus puudutab Averust. kuidas siis jääb eh, kasumite privatiseerimisega? nüüd ma annan sõna eh, ettekandjale. Eh, tere õhtupoolikut, mina olin üks nendest, kes oli eh, selles meeskonnas, mis viis läbi uurimise ja siin on nüüd tohutu hulk küsimusi, mis puudutab eh, Averuste projekti võlakirju, eh, siis kuidas rahalisest sõltuvusest pääseda. räägiksime kõigepealt siis projekti võlukirjadest. siin nimetati, et äh, reitinguagentuurid äh, omavad antud juhul suurt mõju. niisuguse rahastu, nagu seda praegu äh, et, välja pakutakse, siis nende suhtes tuleb öelda, et ega turud praegu veel ei tea täpselt, kuidas asi hakkab toimuma tundub, et tegemist on alustatud eh, lana, laenu, võlaga eh, selleks, et kaitsta eh, põhivõlga ja põhivõla, põhivõlaks on siis, siis see, mis jääb kõrgemale B reitingust ja tegelikult me niimoodi eh, kasutame neid võlakirju, mille reiting on selline, et neid saaksid kasutada institutsionaalsed investorid. ma olen rääkinud selles küsimuses paljude inimestega Moody'sest ja, ja teistest invest-, eh, reitinguagentuuridest ja nemad ei tea praegusel hetkel detaile äh, aga eh, eh, ja nad ütlevad, et tegelikult kas nüüd see ehm, projekti võlakiri aitab rahastamisele kaasa või mitte, ei oska nad öelda enne seda, kui nad on näinud kõiki detaile. aga ma eh, räägiksin teile sellest, mis tegelikult juhtub turul. tänu sellele, et meil on olemas üldse Äh, äh, üldse selline teema päevakorras, siis äh, siis me peaksime rääkima selle juures ka kindlustusest, sellepärast et kindlustus kukkus läbi. aga nüüd tegelikult on suurenenud huvi Eh, suurte kindlustusfirmade poolt, nad on jälle eh, tagasi mm, ja tegutsevad. ja seetõttu on olemas niisugune võimalus, et eh, et võib-olla ei olegi vaja meil projekti võlakirju, sellepärast et finantssektor iseenesest hakkab paremini eh, jalgadele tõusma, aga see on kahtlemata huvitav institutsionaalsetele investoritele. ja minu soovitus kõikidele on selline, et vaadake ka muid eh, variante eh, võrreldes projekti võlakirjadega. mis nüüd puudutab Ave, Averust, siis meie olime eh, oma meeskonnaga eh, ettevaatlikult optimistlikud. see on üsna tõhus vahend, kui seda korralikult rakendada, me oleme näinud aga väga palju selle vahendi mittekorralikku rakendamist. siin on hõlmatud poliitika, siin on palju segadust. ja siin on ka väga palju väärinfot Eh, mina olen nüüd vaadanud eh, Averust just nimelt reitinguagentuuri perspektiivist. me peaksime vaatama kahte erinevat rakendust üks on majanduslik infrastruktuur ja teine on sotsiaalne infrastruktuur ja siin on selge vahe. majandusinfrastruktuur, eh, siin see põhiinstrument põhineb sellest, et, et kasutaja maksab sularaha mingi teenuse või infrastruktuuri kasutamise eest, nii et see põhineb kasutaja eh, maksudel. aga kui me nüüd räägime eh, sotsiaalsest infrastruktuurist, siis on asjad teistmoodi, nendel on vahed nii et, et avar, averus tegelikult saab töötada mõlema heaks. E, sotsiaalse infrastruktuuri poolt puhul ei maksa kasutaja, e, sotsiaalne infrastruktuur on koolid, e, haiglad ja nii edasi, nemad sularaha ei tööta ja sellisel juhul ei ole tegemist mitte eh, sõnaga funding, vaid on sõnaga financing, kui me räägime Averusest. Nemad ei ole mitte funding, vaid nad on financing institutsioonid selle puhul. sellepärast, et tegelikult ikkagi raha peab tulema riigilt. paljud eh, riigid eh, ikka jäid hätta, kui nad kasutasid selle mudeli puhul ehm, eh, averust, näiteks, eh, näiteks Portugal on niisugune riik. sellepärast, et lihtsalt averus ei suutnud jätkata isegi enne kriisi. Ühendkuningriik, Ühendkuningriigi valitsus ütles, et nemad hakkavad äh, vaatama, kas üldse on võimalik lubada endale averuse toel äh, loodud haiglaid, nende ülalpidamine on väga kallis. ja äh, kusagil järgmise viie aasta jooksul üritatakse sellest teemast aru saada ja kõik asjad paika panna, aga teema on keeruline ja isegi Eh, reitinguagentuurid on hakanud eh, averusi eh, allapoole hindama. nii et kui me hakkame piirama averuse maksekohustusi, siis see võib vähendada pahe, see võib vähendada eh, finantsilist paindlikkust. nii et, et Averus aitab teil osta asju, see ei aita teil asju üleval hoida. millest sõltub eh, millest sõltub see, et te saate endale midagi lubada või ei, see sõltub sellest, milline on teie eh, taust, selline rahaline jõud ja kui on olemas kui kellelgi on olemas see e, finantssissetulek, siis ta võib seda kasutada järgmise kahekümne viie aasta jooksul, suunates seda kusagile mujale, kuid infrastruktuuri e, puhul on see probleem, et me ei saa uskuda neid averuse ülistajaid, kes eh, ainult kiidulaulu sellele laulavad. sest et ikkagi peab mõtlema, kas saab seda endale lubada või mitte. ja siin üks härra rääkis toetustest. ma eh, olen eh, vaadanud toetusi ka varem selle parlamendi jaoks. tegemist on väga huvitava teemaga, eh, kui me räägime eh, sellistest stipendiumi tüüpi toetustest. näiteks antakse viieks aastaks toetust, seal toimub kaasfinantseerimine. aga on eh, aga asi on selles, et kui te lihtsalt annate raha ja inimesed saavad raha ilma sellest midagi vastu andmata, siis nad ei hinda seda raha. kõik finantsmehhanismid, mis on seotud ähm, mis on seotud projektidega, asju saab teha teistmoodi, näiteks kui äh, antakse raha mingi projekti jaoks, siis kõigepealt äh, toimub finantsjärelevalve projektieelselt, siis äh, vaadatakse, millised on halduslikud ja logistilised vastutusalad ning niimoodi koostatakse teekaart selle ja kui see on olemas, siis kas, kas siis liikmesriigid või piirkonnad või kohalikud võimud saavad eh, raha sellise stipendiumi moel ja see antakse nendele ajapikku. ja see annab ka võimaluse vähendada eh, selle toetuse summat või vastupidi, suurendada selle toetuse summat aga niimoodi ei peaks olema, et antakse aasta-aasta järel kellelegi eh, toetusi mm, lihtsalt niisama. see ei toimi. Eh, suur tänu kõikide nende küsimuste eest, küsimusi oli palju, väga huvitavad olid need küsimused. ja ma püüaksin nüüd vastata mõnele nendest, võib-olla enamusele. kõigepealt, mida võib endale lubada, mida mitte see on seotud loomulikult ka infrastruktuuri majanduskasuga. tuleb hinnata väga tõsiselt, millised on, milline on kasu eh, sellest, kui me eh, teeme prognoose liikluse osas. näiteks minu oma koduriigis on mul mõnikord niisugune tunne, et konkreetse projekti hinnang Hollandis on raskem ja keerulisem kui üldse öö, projekti paikapanemine. iga, selles osas on võimalik tööd parandada mulle tundub, et näiteks eh, liiklusprognooside sõltumatu hinnang on väga oluline. Eh, see puudutab ka näiteks süsiniku eh, arvestamist liiklusprognooside puhul, sellepärast et süsinik on väga oluline element kõikides projektides sest mõnikord võivad süsiniku mõjud olla tunduvalt hullemad, kui seda esialgu arvatakse. nii et, et üsna lihtne reegel on see, et kasutada sõltumatut hinnangut ja eh, ja see on üks väga oluline aspekt Kü. küsimused puudustasid veel Mm, mitmesuguseid instrumente, kuidas eh, raha antakse, kas raha on piisavalt ja me kõik teame, et raha pole kunagi piisavalt. loomulikult eh, võib eh, ikkagi asi olla ka niimoodi, et tekivad probleemid rahastamisega, ega me seda ju praegusel hetkel ei tea ja siin, siin öeldi, et kas on olemas see B-plaan ja ma arvan, et see on ikkagi väga oluline, et oleks olemas plaan B, sellepärast et kui me nüüd jääme rahastamisega hätta, asi jääb pooleli, kui majandus ei kasva nii kiiresti, nagu me arvasime mõne aasta eest, siis on tõepoolest äärmiselt oluline, et meil oleks B-plaan, et me paneksime oma prioriteedid paika niimoodi, et, et mitte väga hätta ei jää. ma arvan, et me kusagil oma uurimises tulime välja eh, sellega, et näitasime, millised on need põhivõrgud, aga tegelikult kogu põhivõrku ei saa ehitada välja kümne aastaga ja selleks on väga mitmesuguseid eh, põhjusi ja sellepärast ongi vaja head prioriteetide äh, Eh, paikapanemist. ja minu arvates see on teema, millega tuleks edasi tegeleda väga tõsiselt. üks küsimusi, ma nüüd vaatan siin oma paberitest järgi, kuigi mulle tundub, et mu kolleeg vist vastas sellele küsimusele, mida ma mõtlesin, see puudutas Euroopa Investeerimispanka. siin on paar asja, mida tuleks nimetada igal fondil on oma nõudmised. loomulikult erinevate fondide vahel on olemas side, aga kõigepealt muidugi komisjon vastutab TNT eh, projekti alt, siis on olemas see eh, eh, Genetic Europe, Euro Facility, siis on olemas see ühtekuuluvusfond. nii et, et sellest tuleks alustada. loomulikult on nendel ka kõikidel side Euroopa Investeerimispangaga ütleksin paar sõna ära, eh, selle investeerimispanga kohta, sest mina olin tema eh, konsultant. EIB on iseenesest skisofreeniline organisatsioon. Eh, siin mm, antakse raha, töötatakse välja avalikku poliitikat, aga samal ajal on ta ka kom-, selline kommertsorientatsiooniga ja üsna agressiivse kommertsorientatsiooniga see on tõepoolest Euroopa Liidu pank ja eh, tal on eh, ja kui ma vaatan igasuguseid rahastamisvõimalusi, siis tegelikult EIB on mulle jätnud vee, veidra eh, mulje. kahe tuhande kümnendal aastal laenas ta seitsekümmend miljardit eurot tohutult kiiresti ja ähm, Maailmapank, kes peaks olema nagu suurim äh, pank selles valdkonnas maailmas, on selle kõrval täiesti killukene. ja järjest uuesti ja uuesti, kui me vaatame EIB kohta kirjutatud raporteid, siis öeldakse, et EIB-s on liiga suur fookus, ebaterve fookus laenamisel ja see mõjutab eh, laenamise kvaliteeti. EIB-l eh, e on kahtlemata väga tõsine roll, kui ta tõepoolest on EI, eh, e kui ta on tõesti Euroopa Liidu pank, siis võtke asjal sarvest kinni ja juhtige seda panka. juhtige niimoodi, et ta ennast laht-, lõhki ei laenaks, et laenud oleksid kõrgekvaliteedilised Eh, suur tänu. veel üks teema puudutas seda kümne, kümmet miljardit, mis on siis kõrvale pandud ja nüüd on küsimus selles, kuidas seda raha kasutatakse, kas eh, Lääne-Euroopas või kusagil mujal, milline on selle roll. Eh, seda raha haldab mm, ähm, seda raha haldab fond. ja see Connecting Europe Facility raha on midagi sellist, mida saab kasutada igal pool, see on osa eh, ühtekuuluvusfondist, nii et seda saab rakendada igal pool, kus saab kasutada ühtekuuluvusfondi raha ja ma mõtlen veel, mida küsiti. räägiti siin piiriülesusest, eh, kuidas, eh, kui palju kulutatakse piiriülesuse tagamiseks, kas juba on teada, millised on need uued suunised, kuidas raha kulutatakse nende erinevate projektide vahel. tegelikult see pole veel praegu selge, siin on võitlusraha pärast ja võistlusraha pärast aga eh, suunised ja prioriteetide seadmised on eh, suunatud ikkagi sellele, piiriülesus on prioriteetne, aga jälle eh, detailidest sõltub kõik. tõepoolest on vaja tasa, tagada, et raha kulutatakse tõepoolest prioriteetsetele valdkondadele Eh, niimoodi, et ehm, oleks hõlmatud üldised eh, objektiivsed eh, ja strateegilised eesmärgid. siin räägiti ka mitmesugustest ehm, kontrollidest, eks post, eks ante. tundub, et eks ante on mõistlikum. mulle tundub, et me ei ole nüüd vastanud kõikidele teie küsimustele, aga küsimusi oli tõesti palju Just hang on a minute, Michael, so he can be here all day here. I've got... <laughs> Um... Oh, sorry, I had a specific question. mul on spetsiifiline küsimus, mis puudutab äh, poliitika ülevaatamist. ajast maha jäänud äh, projektid ja nende rahastamine ja Michal, kas sul oli ka lisaküsimus? ja minu küsimusele ei vastatud, et äh, millised äh, kogemused te saite seoses piiriüleste projektide kontrolliga? mina küsisin, et milline on olnud Euroopa lisaväärtus ja kuhu on läinud raha ja ma tahaksin äh, küsida ka selle kohta, et äh, milline on siis lõppkasum, kui võrrelda olemasolevate liinide ajakohastamist ja uute esitamist? jah, väga hea oleks täpsustada seda, et kuhu see raha siis kõik läheb ja palun, teil on sõna, härra Vanessen. no kuulge, kõik nüüd korraga või? ja küsimus ka selle kohta, kas äh, kasuta või äh, kaota toob tõesti kaasa lisandväärtust? härra Vanessen, sellele viimale küsimusele me ei pööranud tähelepanu uuringutes väga põhjalikult ja see ei kajastu seega ka tulemustes ja ma ei saa siin täpsemalt vastust anda. me vaatame selle üle ja võib-olla saame raportisse sisse panna mis puudutab nüüd äh, piiriülest küsimust, siis äh, praegusel rahastamisperioodil oli äh, piiriüleste teemadega probleeme ja sellepärast ongi see nüüd praegu nii prioriteetne küsimus ja toonitatakse, et tuleks prioritiseerida just piiriüleseid projekte. üks probleem seisneb selles, et selliseid projekte on raskem koordineerida ja kui öeldakse, et äh, see projekt on prioriteet, siis see ei tähenda, et see toimiks. aga vähemalt niimoodi saab äh, rohkem tähelepanu sellele küsimusele juhtida. ja mis puudutab siis äh, seda, et prioriteetsed projektid on ajakavast maas, siis võib-olla meil ei ole kõige viimasemaid andmeid, aga siin on seosed äh, mitmete küsimuste vahel. ma ise andsin ka nõu mõningate prioriteetsete projektide osas, mis äh, siiamaani ei ole käivitunud, sellepärast et ei olnud piisavalt äh, rahastamist. kui rahastamist ei ole, siis on raske alustada. ja see oleks minupoolne selgitus, ma loodan, et sellest piisab. suur tänu! ma arvan, et äh, nii härra Van Esseni kui ka härra Beidi ettekanded olid väga huvitavad. ma tean, et see teie uurimus on esialgne, tegemist ei ole lõpptulemusega, sinna saab lisada veel asju juurde. ja mõningaid punkte võib ka välja võtta võib-olla, ma ei tea. väga huvitav on igal juhul äh, see, et äh, parlamendisaadikutel on siin palju küsimusi, näiteks äh, averus on kindlasti teema, kus äh, meil on oma arvamus, paljud ütlevad, et risk on seal sotsialiseeritud ehk ühiskonna kanda pandud ja kasum on siis erastatud hoopiski. nii kui teil on veel detailsemaid küsimusi, siis nendel on ehk võimalik äh, vastus saada hilisemates faasides. mina ei ole küll varem näinud äh, kedagi, kes äh, töötab reitinguagentuuride jaoks, et mäletate, kuidas me materdasime neid reitinguagentuure kaks nädalat tagasi Strasbourgis, nii et minu jaoks härra Peid oli jah esimene see nende agentuuride esindaja, kellega ma kohtusin ja oli väga hea, et te saite tulla, ootame teie raporti lõppversiooni ja jääme kontakti, tänan! okay, so Antonio, you now know everything you need to know about. nii, Antonio, nüüd sa tead kõike, mida on vaja teada projekti fondidest ja härrased ütlesid, et kui sa soovid äh, nendega ühendust võtta seoses projektifondidega, siis äh, härra Veid räägib teiega hea meelega eraviisiliselt edasi ja järgmine päevakorrapunkt on Antonia Kanchani arvamus äh, teemal projektifondid. seda on nüüd äh, kiiresti edasi lükatud, seda teemat. ja Antonia, sul on sõna tänan! ma arvan, et meil on selleks aruteluks äh, vaja rohkem aega. mina oleksin sellesse teemasse veel süvenenud, aga see rünnak äh, jah, EIB-l oleks väärinud küll vastust. härra esimees Rabeid ütles mulle, et kui on veel vaja täpsustusi, vastata küsimustele, siis ta on valmis seda tegema. nii et äh, temale võib need küsimused siis sekretäriaadi kaudu saata. suur tänu! ja käesolevaga jõuan siis äh, meie teema juurde. jätkame põhimõtteliselt äh, sealt, kus me pooleli jäime ma arvan, et äh, tuleb äh, tegeleda projekti võlakirjade küsimusega, mis on praegu pilootfaasis. tegemist on uue algatusega ja praktiliselt on tegemist nende rahastamisvahendite laiendamisega, mis meile seni on tuttavad olnud. vastavad määrused tuleb muuta. TEN-T, TEN-E, Euroopa Investeerimispank tagab äh, võlakirjade väljaandmise ja siin on ette nähtud ka üleminekuaeg, milleni ma kohe jõuan ääremärkusena. praegu äh, meie plaanid ei kajasta olemasolevat majandusolukorda, aga see selleks, ühesõnaga. tegemist on siis äh, projekti äriühingute äh, võlakirjade emissiooniga, mida garanteerib EIP loomulikult on siin tegemist esimese hea sammuga, sest me vastame siin sellega turu äh, vajadustele. ja siinkohal tuleb siis äh, identifitseerida projektid, mis on vajalikud, mis on küpsed, mis on äh, strateegilise tähtsusega niisiis, me peaksime kiiresti siin küsimused üle vaatama, meil näiteks pilootprojekt, mille tähtaeg lõpeb äh, kaks tuhat kolmteist, siis tuleb uus rahastamisperiood kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend. me oleme päris palju aega juba kaotanud ja me peaksime niivõrd kiiresti kui võimalik asjad lõpule viima. ja mida varem, seda parem ma usun, et äh, tegutseda tuleb tõesti äh, kiiresti. me peame nende kahesaja kolmekümne miljoni euroga ka kiiresti midagi tegema, mis me oleme võtnud TNT äh, eelarvest, meil tuleb laiendada finantsraamistikku, et paremini vahendeid ära kasutada. peame olema kindlasti ambitsioonikamad. arvamuse põhjenduse osas, mis loodetavasti tõlgitakse ka varsti kõikidesse keeltesse, öeldakse, et me peame olema realistlikud ja mitte lootma, et kõik äh, transpordiprojektid teostuvad äh, eelarvevahenditega. me ei saa siin panustada ainult äh, projekti võlakirjadele ja Connecting Europe Facility'le. oluline on kaasata investoreid, kinni pidada vajalikest äh, tähtaegadest ja siis tuleb äh, järgmine samm hoopis teistsugune ja siinkohal tahaksin kõikide tähelepanu juhtida sellele, et äh, lõviosa projekte ei äh, hakka tootma kasumit teatud perioodi jooksul. vanasti kasutati toetusi või grante ehk avaliku sektori vahendeid aga praegu on meil riigi finantsides äh, tõesti väga dramaatiline olukord ja me peaksime edendama majanduskasvu, võttes tarvitusele mitmeid ähm, taristu meetmeid, edendades taristuprojekte projekti võlakirjad äh, on siis avaliku sektori võlakirja emissioonid, mida haldavad äh, vastavad äriühingud ja siis Euroopa Liit äh, investeerimispanga kaudu või teiste vahendite kaudu, mis Euroopa Komisjonil on, panustab äh, omalt poolt äh, taristusse. ja need suunised, millest me praegu läbi räägime, peavad sisaldama ka kõiki detaile, mis puudutavad vastavaid prioriteete, praegu käivad läbirääkimised ju komisjoni ja nõukoguga. oluline on äh, panna paika juhtimis- ja valitsemisküsimused ja eile, kui me rääkisime TEN-T-st, siis toonistati, kuivõrd oluline on Euroopa tasandi koordinaatorite roll ja siis meil on võimalik äh, lühiajalises perspektiivis ka soovitud tulemused äh, saavutada. ma arvan, et äh, me kas kasutame raha teatud viisil või me kaotame selle ja ma arvan, et äh, ilma averuseta me edasi liikuda ei saa oma projektidega, puudu on tõesti suured summad. ja meil peaksid kindlasti sõnadele ka teod järgnema. kui räägitakse innovatiivsetest äh, rahastamisvahenditest, siis tihtipeale äh, seda tehakse lihtsalt äh, suusoojaks, äh, poliitilist tahet tegelikult ei ole ja see ongi takistus, äh, millest tuleks üle saada. proua Ayala Sender, palun. tänan, esimees. ma tänan härra Kantsiani tehtud töö eest ja uue vahendi tutvustamise eest see uus vahend on seotud äh, vanaga ehk siis äh, võimendab äh, seda projektide rahastamisel. ma olen loomulikult nõus sellega, et me peame menetlust kiirendama, et võimalikult varakult projektid käima lükata. niimoodi me saaksime ka juba esimesed investorid kaasata. ja mul on paar küsimust kas selles äh, pilootfaasis võiks mõelda ka sellele võimalusele, millised äh, projektid tahavad Euroopa tasandi rahastamist, pean siin silmas äh, teatud transpordikoridore või siis põhivõrku kuuluvaid projekte ja loomulikult, kui me vaatame üldvõrku, siis kindlasti peaksid kehtima igasugusele arendamisele Euroopa tasandi kriteeriumid. ja kuidas äh, kasutada ära Euroopa Investeerimispanga kogemused? kuidas kontrollida, kas olemasolevad projektid on piisavalt äh, küpsed väga oluline oleks äh, siinkohal kasutada ära oskusteavet, mis Euroopa Investeerimispangas olemas on, võiksime kaasata ka ühtekuuluvusriigid, mis äh, ei soovi võib-olla, et ühtsusfondist äh, kümme miljonit eurot liiguks TEN-T-sse tähtis on projekte eh, ette valmistades eh, arvestada nii olemasolevaid rahastamisvahendeid kui ka tulevasi rahastamisvahendeid ja tagada kindlasti eh, korralik rahastatus ka tulevikus. härra De Backer, suur tänu raportöörile. ma arvan, et projekti võlakirjad on väga oluliseks vahendiks ja meid on neid vaja et rahastada oma taristuprojekte. ainult riigipoolsest rahastamisest ei piisa. liikmesriigiti on kohati üsna suured eelarveprobleemid, me peaksime kindlasti kaasama ka erainveste-, investoreid. uurimused on näidanud, et väga oluline on finantsdistsipliin ja kui see toimib, siis äh, on võimalik kaasata ka erasektori raha. pilootprojektid peaksid käimituma nii kiiresti kui võimalik. ma usun, et kohalolijad ja ka erainvestorid suhtuvad sellesse algatusse positiivselt, aga neil on veel palju küsimusi läbipaistvuse kohta ja projekti võlakirjade konkreetse rakendamise kohta. seetõttu ka üleskutse komisjonile teha hindamine niivõrd kiiresti kui võimalik ja siis äh, ettepanekud ka sisuliselt äh, teostada. me ei tohi lubada seda, et kõik jääb kuidagi ebamääraseks ja see hirmutab eemale erainvestorid. siin on tegemist prioriteediga mitte ainult meie fraktsiooni jaoks, äh, vaid ka komisjoni ja parlamendi jaoks. me ootame, et võimalikult kiiresti liigutakse edasi praeguste pilaat-, pilootprojektidega, et äh, viidaks läbi äh, hinnangud ja siis äh, võetaks tarvitusele vastavad meetmed selleks, et erainvestorid sooviksid ka selles valdkonnas ka tulevikus tegutseda. proua Lichtenberger, palun. ja need projekti võlakirjad, kui arvestada seda, mida on juba öeldud, on vahend mis ei sobi kõikidele küsimärgi all olevatele projektidele ja raportöör juba ütles, et äh, kui ajavahemik äh, on väga pikk, ehk siis see ajavahemik, millal lõpuks hakatakse kasu saama, siis tekib küsimus, et kes maksab ja kus seda kasumit hakatakse teenima, tihtipeale ei ole need asjad omavahel äh, seoses ja ei saa olema seoses ja siis tekivadki raskused. kui äh, Tirooli esitati, ehitati kiirtee, siis sellest ei saanud kasu mitte Tirool, vaid äh, München ja Milano, mis äh, said omavahele parema ühendustee. nii et me ei räägi siin ainult ehitamisest, vaid ka kasutamisest ja tõusetub äh, suur probleem. keeruliseks muutub erainvestorite kaasamine. seos äh, kasutamisega peab olema selgem, nii et investeeringud äh, tehtaks, kaudselt ei saa siin investeeringuid äh, teha ja kui ehitusega kaasneb tõesti Euroopa lisandväärtus, ehk siis, et ei ole lihtsalt tegemist suvalise raudteelõiguga üle piiri, siis me oleme silmitsi nende küsimustega ja nende võlakirjadega seotu minu jaoks sõltub suuresti sellest, kuidas me defineerime kriteeriumid ja eeldused äh, tagamaks, et kogu see protsess on üldse mõttekas. samuti peame vaatama, millist äh, mõju kogu see tegevus avaldab asjasse puutuva liikmesriigi eelarvele. kui Austria teeb suuri kulutusi ja võtab äh, võlad oma kanda ja teised kaks riiki saavad kasu esialgu ja Austria alles kolmekümne aasta pärast võib-olla, siis äh, siin on probleem, me peame mõtlema reaalmajandusele. kui me mõtleme ainult finantsmajandusele, siis äh, jah, olukord on selline, raha paneb äh, rattad käima kolm korda, ringleb ja ongi saadud kogu aeg muudkui kasu aga kui me keskendume reaalmajandusele, siis äh, me satume raskustesse, nii et äh, kõik äh, tingimused tuleb defineerida väga täpselt, eriti just, mis puudutab juhtimist, haldamist ja usaldusväärsust. ja loomulikult, kui nüüd rääkida usaldusväärsusest, siis rahaliste vahendite äh, hindamisel Euroopa Liidu tasandil oleme näinud, kuidas turud meid karistavad, sellepärast et see, mida meie oleme välja pakkunud, ei ole olnud nende jaoks piisavalt äh, usaldusväärne. üheks äh, vahendiks on loomulikult äh, siinkohal hindamine, see on selge, aga kui me teeme teatavaid järeldusi, siis me peame arvestama investoritega ja ajavahemikega, mis kuluvad kasumi teenimiseks ja kui me selliseid hinnanguid äh, ei anna, siis läheb kõik äh, allamäge. kui äh, rahvusvahelised rahastajad hakkavad uurima asja, siis ka neid huvitab see, kes kannab kulusid kui äh, usaldusväärne on rahastamisskeem. seega ma kahtlen, kas me suudame siin selles küsimuses edasi liikuda, ma ootan äh, selgeid kriteeriume komisjoni poolt, sellepärast et see, mis meil praegu olemas on, ja ma lasin ka ekspertidel selle läbi vaadata, ühesõnaga see, mis meil praegu olemas on, ei motiveeri kedagi andma omapoolset finantspanust. härra Kross, palun. suur tänu kolleeg Kantsinile raporti eest. mul on siin paar tehnilist küsimust väljavalimiskriteeriumid äh, pilootfaasis on sellised, mida rakendatakse praegu üle-euroopalistele võrgustikele ja need ei ole need kriteeriumid, mis meil tulevikus saavad olema. aga igal juhul koostöö Euroopa Investeerimispangaga muutub. ma ei taha olla nii kriitiline, kui äh, uurimuse esitleja, aga Euroopa Investeerimispanga osas ma tahaksin siiski teada, milline saab olema tema roll, kas ta lihtsalt jääb äh, projektide hindamise tasemele või hakkab ta kontrollima hiljem ka rohkem finantsaspekte. teiseks, äh, mitmed vahendid äh, toimivad praegu paralleelselt. kas oleks võimalik neid projektides kombineerida või välistab üks teise? ja kolmas küsimus on väga hea, et me räägime siin võimendamisest viisteist kuni kakskümmend korda, aga ma ei tea, kas see võimendus äh, nüüd tõesti nii tugevalt äh, toimiks, kui arvestada praegusi olusid. ja kolleeg Kantšen, kui ma saan teie raportist õigesti aru, siis te soovite olemasolevate vahenditega minna kaugemale ehk siis te tahate minna projekti võlakirjadega kaugemale, soovite vähendada riski ja näha ette taristu investeeringute konkreetsemat tegemist ja ma tahaksin teada, mida täpselt on siin mõeldud ja kes äh, lõpuks vastutab, kas siis Euroopa Komisjon või need äh, äriühingud, kes äh, juhivad projekte või erasektor. proua Maisner, palun. suur tänu. kaks tuhat kaksteist, kaks tuhat kolmteist on pilootprojektide faasi, see aeg juba jookseb ja peame kiirustama, kui me soovime midagi saavutada. tegemist on äh, ambitsioonika eesmärgiga, et investeerime kakssada kolmkümmend miljonit ja soovime saada lõpuks äh, investeeringutega neli koma kuus miljardit ja seega komisjonile küsimus, et kas äh, ei võiks äh, natukene asja täpsustada, ka see arv ei ole ju laest võetud on mingid eeldused äh, selle raha saamiseks. ja nüüd äh, kakssada kolmkümmend eurot, äh, see jagatakse ära teatud projektide vahel, mis on siis teostatavad, siis kaasatakse EIB ja teised investorid, see oleks minu arvates loogiline, kas ma olen asjadest õigesti aru saanud? ja teiseks, äh, kas Euroopa Komisjonil on juba ettekujutus ka sellest, et milliseid projekte hakatakse rahastama, võib-olla sellele küsimusele ei vastata konkreetselt, aga ma tahaks siiski teada. tänan, enne kui ma annan sõna komisjonile, siis äh, mina ütleksin omalt poolt raportöörile härra Kantšanile, et äh, härra Pein vastas mõningatele küsimustele projekti võlakirjade kohta ja miks äh, praegu on siis finantsinstitutsioonid nii ettevaatlikud, kui need projekti võlakirjad on midagi nii head, miks nad siis ei söösta nende kallale? härra Barroso mingil ajal pidas projekti võlakirjasid äh, kui lahenduseks kõigele. ja siis meil tekkis äh, küsimus, et kas see ikka on äh, kõige õigem lähenemine. meil peaks olema tasakaalustatud äh, süsteem projekti võlakirjade ja averuse vahel. aga samuti tuleks kasutada nii-öelda vanamoodsaid meetmeid äh, projektide rahastamiseks, mis kohati lähevad moest, siis tulevad jälle tagasi, nii et me peaksime kõiki neid aspekte arvestama. aga minule jah, on äh, valmistanud muret äh, see, et projekti võlakirju kohati peetakse mingiks imeravimiks, mis lahendab kõik probleemid. nii, kes räägib komisjoni nimel? ja otsustage ära, kes räägib komisjoni nimel kas äh, me võiksime mõlemad äh, rääkida lühidalt? hästi ja palun, ma tean, et te äh, olete eksperdid kõikides valdkondades, nii et palun. Thank you very much and apologies uh,. Uh... suur aitäh! aitäh selle võimaluse eest ja ma püüan siis esimesena vastata ma arvan, et üks probleemidest, mis sellest presentatsioonist välja tuli, oli see, et NT finantseerimise alane kogemus siiamaani on näidanud, et siin on erinevaid pudelikaelu, kitsaskohti TNT finantseerimisega, osad puudutavad administratiivseid küsimusi, koordineerimise puudulikkust, aga ebapiisav projekti finantseerimine toodi ühe põhjusena välja ühes varasemas uuringus. see on üks nendest aspektidest, mida püüame lahendada Äh, algselt püüdsid projekti võlakirjad meelitada ligi invest-, institutsionaalseid investoreid, kindlustusfirmasid, pensionifirmasid, ehk siis need, kellele antakse raha invest-, pikaajaliseks investeeringuks. püüame neid kaasata infrastruktuuri fi-, äh, finantseerimisse selleks, et täiendada või asendada äh, finantseerimist äh, panga kaudu, mida me minevikus tegime. miks pangad kes projekti finantseerimist vana, vanasti tegid, miks nad ei anna seda finantseeringut nii palju, kui seda oodati tulevikus, osaliselt tänu sellele, et vahepeal toimus kriis. Äh, pangad olid pikaajalise finantseerimise peamiseks allikaks, peale kriisi on nad oma riskikäitumist muutnud ja ka määrustik mis on loodud finantseerimise süsteemi kohaselt, muudab äh, seadusandliku Äh, süsteemi. seda mainisid nii äh, uuringu tegijad kui ka osad komisjoni liikmed. niisiis püüame täiendada seda, täiendada sellepärast, et meil on suuremad ambitsioonid infrastruktuuri finantseerimiseks ja osaliselt ka asendada mõningaid ähm, neid pikaajalise, vähenenud pikaajalisi investeeringuid, mis pangandusest tänava kättesaadavad on nagu paar minutit tagasi öeldi, see ei ole lahendus meie projektide jaoks, õige. siin ei saagi olla ühte lahendust kõigile probleemidele. nagu osad äh, siin ütlesid, projekti finantseerimine, kapitaliturgude finantseerimine, kõik see on võimalik, osade juhtumite puhul teiste jaoks see võimalik ei ole, ehk siis äh, grantidega finantseerimine on eesmärk, kuhu poole infrastruktuuri finantseerimisega liituda, liikuda. on ka teisi võimalusi, aga see võtab sihikule teatud projektid, mille puhul me püüame sisse tuua täiendavaid finantseerimisallikaid. ma arvan, et see on põhiline element projekti võlakirjade puhul ja iseenesest projekti võlakirjad ei lahenda ära kõiki probleeme PPP-de või ka infrastruktuuri finantseerimise puhul või ka EIB finants- äh,, töös. siin on olnud teatud diskussioone EIB-ga selle teema üle, aga ma arvan, tänu sellele pilootfaasile me valime äh, EIB endale partneriks ja ma arvan, me, ja ma arvan, et EIB-le lihtsaid alternatiive ei ole. siin ma ei hakka kommentaaride sisu kallale minema, aga EIB ähm, töö siiani on olnud väga tugev. Äh, kui me vaatame neid projekte, mida nad on finantseerinud, üks lugupeetud liige mainis siin, neil on võimalus jälgida, arendada projekte, need on, nemad on valmis projektidega koos töötama, kaasa töötama. ja nende bilanss täiendab meie poolset panust ja seetõttu on, võimaldab see uut tüüpi investeerijatel sisse tulla. Äh, kindlustusfirmad, pensionifirmad, nad ei ole mitte ukse taga järjekorras, et meie, meile raha anda, keegi peaks pingutama selleks, et nad oleksid nõus finantseerima ja üks äh, üks aspekt, mis neid eemal hoiab, on need viivitused, mis nende projektidega on seotud. reitinguagentuurid ähm, äh, tahavad muidugi detaile näha, aga investorid tahavad täpselt samamoodi detaile näha. see on võib-olla isegi olulisem kui äh, krediidireitingute firmad, kui nad detaile ei näe, detaile nad ei saa näha, enne kui projekt on heaks kiidetud, jah. nii on see asi teatud projektide puhul, jah, see on oluline. olulisem veel peale kriisi, kui ta oli veel enne kriisi. ja see on üks täiendav finantseerimise allikas. nüüd, mis puudutab konkreetseid ettepanekuid, mis on nüüd härra Kantsianilt tulnud praeguses olukorras, kus me oleme me peame ära piirama ohu eelarvele. probleem, kui Euroopa Liit annab välja võlakirjad selleks, et finantseerida neid projekte, siis see seab ohtu Euroopa Liidu eelarve. Euroopa Liidu eelarve ei ole koostatud nii, et tal saaks olla kohustusi tulevikus ja seetõttu tulime välja sellise skeemiga, mille puhul me kasutame eelarvet instrumendina, aga siin lähevad ülempiirid peale, nii et me teame väga täpselt, millised on viivituste hinnad Euroopa Liidu eelarves ehk see, mis praegu välja pakutud on, on täiesti teistsugune. siin pakutakse välja täiesti teistsugune eelarve struktureerimine väga pika aja jooksul ja seetõttu pilootfaasis ei ole see võimalik. nagu te kõik teate, juba praegu tekivad teatud kohustised eelarvesse seoses finantskriisiga ma olen EFSM-i äh, juhina väga tuttav sellega ja olen äh, üritanud siin leida tagatisi Ungari, äh, Iirimaa, Itaalia, Portugali, Kreegi, kõigi teiste puhul. ehk me võime mingisuguseid kohustusi eelarvesse küll tuua, aga väga palju manööverdamisruumi siin ei ole. praegusel hetkel me selles suunas liikuda ei saa, tuleb kehtestada ülempiiri, ülempiir ja te teate väga hästi, kui suur on, kui suures määras on võimalik äh, Euroopa Liidu eelarvet ohtu seada. suur tänu teile! okei okay.. härra Pakei. suur aitäh, härra esimees. paari sõnaga, et kokku võtta projektid. siin on paar küsimust. milliseid projekte toetatakse projekti võlakirjadega? nagu öeldud, projekti ele-, äh, võlakirjad on vaid üks element selleks finantseerida ja rahastada. küsimus, mis tuli pärastlõuna alguses. oluliseks sõnumiks on see, et projektide puhul võib ka kasutada blending ut, kasutatakse subsiidiume, laene ja toetusi. siin võib äh, kaasata projekti promootoreid, et nad ise teaksid, millised vahendid on üldse kasutatavad, mis asjad olemas on et oleks võimalik kogu selle vahendite paletiga töötada ja et need sobiksid olemasolevate finantsinstrumentidega. ehk siis vastused on nii lühiajalised kui pikaajalised ja pilootfaasis projektid muidugi on kogu TENT-i puhul ja ma arvan, et esialgsed projektid on tõenäoliselt need, mis on juba praegu valmis, ning või ühesõnaga on projekti faas on alanud, Euroopa Investeerimispank on juba uurimas neid projekte, analüüsimas, aga kui me räägime Euroopa Liidu Investeerimispangast, siis eh, siin peaks olema tegemist palju strateegilisema projektide ettevalmistamisega ja nende strateegiliste projektide puhul me näeme, kui kaugele võime, kuivõrd saame kasutada projekti võlakirju EGTT-d võib kasutada ja kus vähegi võimalik subsiidiume, kas siis riiklikest eelarvetest, eelarvetest või Euroopa Liidu TNT eelarvest. projekti ettevalmistamine, ehk seda saaks kasutada pilootfaasis, kuigi see on väga lühike ja me peame väga tõsiselt töötama koos Euroopa Investeerimispangaga selleks, et anda, jagada kogemusi pilootprojekti tööst. aga kui ka projektid ei valmistu ette õigeks ajaks pilootfaasi lõpetamiseks, siis loodame siiski, et järgmise kuu jooksul võetakse vastu mingid otsused, mis annavad piisava finantseeringu selleks, et suur osa nendest või, või piisav osa nendest läheks innovatiivseteks äh, finantseerimisvõimalusteks arutades Euroopa Investeerimispangaga, see on mõistlik raha, on olemas mõistlik raha pilootfaasiks ja suuremad summad äh, tulevad siis Connecting Europe Facility all. siis ja kui see projekt sellesse faasi jõuab. ja sellega loodan, et olen vastanud enamikele küsimustele viimane küsimus, mis puudutab otsuse tegemise juhtimist, seda oleme siin komisjonis juba arutanud. lõppude lõpuks, nagu mu kolleegid ütlesid, EIB bilanss lõppude lõpuks on see, mis peab välja vedama lõpliku riski. ehk siis otsuse, kas jaa või ei, tehakse Euroopa Investeerimispangas. tal on teatud vastutus teiste institutsioonide ees ja komisjoni vastutus loomulikult on see, et me töötame projektiga äh, Äh, saame nemad niimoodi vormi, et tõepoolest pank hiljem saab neid instrumente kasutada äh, nii, et tekiks selline investeerimiste skeem, mille abil seda projekti on võimalik realiseerida. ma tahan teid väga tänada selle eest. projekti võlakirjad on meie jaoks oluline projekt äh,. see on väga oluline aeg praegu parlamendis ja nõukogus. ma olen selle eest väga tänulik, sest see tõesti avab Äh, võimaluse sellele instrumendile, mida me saaksime kasutada siis suvel loodetavasti, nii et saame käivitada pilootfaasi. ja loomulikult saate te igal ajahetkel, kui see saab vastu võetud, loodetavasti suvel, ja näete projekte, mis siin pilootfaasis on võimalik äh, läbi proovida ja nii, et me saame õppida sellest. jah, suur aitäh, ma tahaksin lisada paar asja sellele diskussioonile. ma ei kavatsenud selle teema puhul asju hirmus venitada või väga laiaks ajada ma tahtsin vaid avada debatti, et püüda aru saada, kas poliitiliselt rääkides me tahame või saada innovatiivsete äh, instrumentidega finantseerimisfirmad turule või me tahame seda innovatiivset äh, investeerimist teha Euroopa institutsioonide poolt. Need on kaks täiesti erinevat asja, seda debatti tahtsin ma täna käivitada. tundub, et tahetakse öelda me võime panna paika prioriteedid selleks, et saavutada vot sellist infrastruktuuri, kuid lõppude lõpuks see ühisettevõte või eraettevõte on see, kes turule ju läheb. meie seda otseselt ei tee. kui me võtame LGTT-delt kakssada miljonit ära, siis on selge, et see raha jaotatakse LGTT-de ja projekti võlakirjade vahel. aga kui ma võtan ära potentsiaali ühelt poolelt ja annan selle teisele poole, muudan tasakaalu, kasutan erinevaid instrumente, me püüame meelitada rohkem erakapitali siia, siis oluline punkt on siin see, kui palju ressursse üldse olemas on, mida me kasutada saame. me püüame nüüd aru saada, kas on olemas üldse tahet saavutada seda väga olulist sammu. anda välja võlakirju otse. üheksakümne kolmandal aastal käivitas Jacques Delors kaks võlakirjade instrumenti, konverteeritavad võlakirjad ta läks turgudele nende Euroopa Liidu võlakirjadega, andes välja pikaajalised võlakirjad selleks, et so-, toetada olulisi infrastruktuuriprojekte, eh, mis on strateegilise tähtsusega ja konverteeritavad pikaajalised võlakirjad mida andi nii avalikule kui privaatturule ja seda tagas Euroopa Investeerimispank. seda me arutame ka praegu siin. juba siis nägi Jacques Delors ette taolise äh, võlakirjade otseväljaandmisega, seda ma tahaksin ka siin kuulda. kas meil on olemas poliitilist tahet selle jaoks? täiesti sõltumatu sellest pilootfaasist, kus me praegu enne, praegu oleme. me äh, oleme pilootfaasis, aga samas püüame leida ka mingit tähendust sellele, sellele finantseerimisinstrumendile, mis on atraktiivne ju, siin pole selle, kahtlustki. aga ma ei saa päris täpselt aru, kuidas aitab see kõikide nende alternatiividega toime tulla, kui mul enam riigi raha ei ole, siis kuidasmoodi ma saan ülejäänud finantseerimist ära katta? intressi saab su raha vaid selle süsteemiga, siis kui te lähete järgmisele eh, võistupakkumiste faasile. sellises olukorras oleme me praegu. suur aitäh, muudatusettepanekute tähtaeg on kuues märts. hääletus transpordikomisjonis on kahekümne seitsmendal märtsil ja kahekümne neljandal aprillil siis eelarvekomisjonis ehk komis-, eh, muudatusettepanekud kuuendaks ja arutelu kahekümne seitsmendal. aitäh! sellega saab tänane arutelu läbi kümne minuti pärast algab koordinaatorite koosolek, mis annab meile kümneminutilise pausi. suur aitäh kõigile, kes osalesid, kena õhtut!